Ladies and gentlemen, please. mu daamid ja härrad, palun võtke istet. Because we have to proceed. sest me peame edasi liikuma, me oleme kümme minutit hiljaks jäänud juba. ja on teisedki komisjonid, mis tuleb samuti kokku panna, ära asutada, niisiis kuulutan selle koosoleku avatuks ja tuletan teile meelde, et selle koosoleku eesmärgiks on moodustada komisjoni büroo, valides es esimehe ja kaks aseesimeest vastavalt protseduuri või kodukorra reeglile kakssada neli. kõigepealt valime juhataja, siis valime aseesimehe, uue värskelt ametisse valitud juhataja eesistumise. mul on teatatud, et järgmised asendusliikmed osalevad hääletusel ja nii, nagu ma need praegu ette loen. For uh, Mr Lars Adaknusson uh, the.... Lars Adaknussoni asendab proua Šuitsa, Michelle Leo-Marie asendab Philippe Joa, Lorenzo Cesari eestimelt, Louis de Grandes Pascal, Ramona Manescu asendab Maria Gabriel ja Javomir Štetina, tema on siin kohal. Eleni Tenokratus, teda asendab Renate Zomer. Nikos Andrulakise asemel on Miltos Krikos. härra Richard Howitt, teda ei ole kohal. teda asendab Nina Gill härra Boris Zala, teda asendab Istvan Iheli, härra Joakim Štarbaki, teda asendab Marek Jurek, Ivo Vaigeli asendab Almija Elaki. Sturion will be replaced by Mrs Marie. Marie-Christine Berger asendab, on samuti asendusliige. Ulrike Lunatšeki asendab Igor Soldes. nüüd palun sekretäriaadil kinnitada, et meil on olemas kvoorum pädevaks hääletuseks, nii paistab olevat. tuletan teile meelde, et vastavalt reeglile kakssada kaheksa on kvoorumiks veerand liikmete arvust meie puhul siis on see kaheksateist liiget. kvoorum on meil kuus ja nüüd palun siis esitada äh, esimehe kohale kandidaadid, tuletan teile meelde, et kandidaadi peab esitama poliitiline fraktsioon või viis protsenti komisjoni liikmetest, neli liiget ahvete puhul siis. ma näen, et EPP on esitanud Elmar Broki välisasjade komisjoni esimehe kohale ja nüüd pal-, küsin härra Elmar Brokilt, kas tal on nõus selle nimet-, äh, ametisse, äh, selle kandidatuuri esitamisega? ma tänan oma fraktsiooni selle nime-, äh, esitamise eest. Like in all democracies, there is no choice. nagu kõikides demokraatiades puudub igasugune valik, kandidaat täidab ära selle kohustuse, et ta mind, härra Starbati on kohal. mul on informeeritud, mind informeeriti, et ta täidab äh, kõikvajalikke nõudeid ning on alla kirjutanud ka finantshuvide deklaratsiooni. küsin, kas on teisi kandidaate? teisi kandidaate paistab, et ei ole ja nüüd nüüd valime meie uue komisjoni esimehe ühese heakskiidu teel, kes pooldab härra Brocki. nagu te teate, härra Brock sai ühehäälselt heaks kiidetud ja seetõttu palun härra Brockil võtta koosoleku juhtimine üle ning jätkata meie koosolekut. Thank you. So. Das muss alles getrennt sein, ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid. tahaksin teid kõiki väga tänada. ning loodetavasti suudame järgmise kahe ja poole aasta jooksul jätkata sellise kollegiaalse koostööga. loomulikult saab meil olema erinevaid arvamusi, kuid viimaste aastate jooksul oleme alati näidanud, et suudame ehitada Äh, silda üksteisele ning lõpuni jõuda üldise konsensuseni. loodetavasti saadame seda uuesti saavutada, eriti arvestades seda, kui kriitiline on olukord praegu maailmas. kui me läheme nüüd edasi aseesimeeste valimiste juurde siis on meil esimese aseesimehe kandidaadid olemas, kes need on? ahah, need on siin olema, olemas, konservatiivide fraktsioon on esitanud härra Delutko esimese aseesimehe kohale. kas on mingisuguseid teisi ettepanekuid, paistab, et mitte. härra Legutko on komisjoni täisliige ning on esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni, see tähendab et kõlblikkuskriteeriumid on täidetud, teisi kandidaate ei ole. härra Gluto, äh, El Gutko on kohale jõudnud ja hääletame. päevakor-, kodukorrapunktina. härra Le Gutko, kas te olete valmis oma kandidatuuri esitamisega esimese asemehe kohale? jah, olen küll nagu ennegi oleme öelnud, konservatiivid esitasid härra Legutko, aga kui te soovite midagi eraldi öelda, ähm, tegelikult peaks olema fraktsiooni esindaja see, kes esitab, mitte teie. nagu öeldud, ma olen väga härra Legutko poolt kes on Poola endine senaator, rahvusdelegatsiooni juht, e-, meie fraktsiooni aseesimees olnud, et viis aastat siin komisjonis töötanud, nii et ta on vägagi kvalifitseeritud selle töö tegemiseks. nii et konservatiivid väga suure uhkusega esitavad selle kandidaadi välisasjade komisjoni esimese asemehe kohale. härra Tänak äh, härra kasutas sama protseduuri kui härra Pasku minu puhul aga jah, me võime ka seda teistpidi teha. teisi kandidaate ei ole. tingimused on täidetud. võime siis ühise heakskiiduga ta, tema poolt hääletada. härra Legutko on sõna nüüd jõuame teise aseesimehe amet- äh,, valimiseni. sedasama äh, viga ma enam ei äh, äh, tee, et ma loen ette, mida fraktsioonid välja pakkusid, aga palun äh, fraktsioon, kes selle kandidaadi esitab, teeb siis, esitab ise kandidaadi. kuue, teie ülesanne on see nüüd. kuuelt mingisugust ettepanekut ei ole ega tule ah,. siiski ja tõlge vabandab, meil ei ole tõlget. kui vaadate vasakule, siis proua Marina Albioli tein- äh,, pakun tema äh, komisjoni teise aseesimehe kohale, sündis Castellancias Hispaanias. ta on olnud rahvusliku solidaarsuse liikumisega töötanud kahe tuhande kaheksandast aastast. ta on töötanud äh, Lähis-Idas ja Ladina-Ameerikas, Tavaliidi kaks tuhat seitse regionaals-, Valencia kogukonna parlamenti. MEP-iks valimiseni oli ta äh, muuhulgas inimõiguste ja arengukomisjoni liige, ta on olnud Euroopa Parlamendi liige ähm, vasakpoolsete, vasakpoolse mitmekesisuse äh, rühmituses. suur aitäh, kas on mingeid teisi kandidaate? paistab, et mitte. niisiis, proua Albiol on selle äh, komisjoni täisliige ning on esitanud ka finantshuvide deklaratsiooni, seetõttu täidab ta ka selle kandidatuuri tingimused, teisi kandidaate ei ole, niisiis ettepanek on ühiselt tema kandidatuur heaks kiita proua Albiol, olete te valmis selle kandidatuuri, eh, selle ametikoha eh, vastu võtma? hea küll, suur tänu ning palju õnne. Des... ning sellega jõuame kolmanda aseesimehe valimiseni sotsialistide fraktsioon soovib teha ettepaneku. härra Holt. kõigepealt äh, vabandan, mul on väga suur au nimet-, esitada kandidaat äh, sotsialistidest asepresidendi kohale e. eelmised selle komisjoni äh, liikmed on välja pakkunud, et ähm, härra Pasku oleks väga hea aseesimees, ta on oma riigi endine kaitseminister Rumeenias. tema erihuvi on kaitse ja julgeoleku teemad, aga ta teab ka äh, väga laialt välisasjade küsimusi ja meil on väga hea meel nimetada teda uuesti selle äh, komisjoni aseesimeheks siin parlamendis. suur aitäh, kas on teisi kandidaate veel? paistab, et mitte härra Pasku täidab ka kõlblikkuskriteeriumid, ta on selle komisjoni liige, on alla kirjutanud finantshuvide deklaratsioonile, kas on mingisuguseid täiendavaid ettepanekuid, sellisel juhul võime hääldada tema poolt, kes pooldavad härra Pasku äh, valimist, palun andke märku. härra Pasku, kas te olete nõus selle ametikoha vastu võt-, seda ametikohta vastu võtma? Nonii, õnnitlused võtke palun nüüd oma koht sisse siin äh, poodiumil. sellega jõuame neljanda aseesimehe valimiseni. ja usun, EFTD soovib äh, ettepanekut teha ja palun. Onore di presentare l'onorevole Iveta Grigou. suur aitäh, on suur aus, au pakkuda välja Iveta Grigule EFTD fraktsiooni nimel. Grigule, proua Grigule on kaks korda saanud parlamendi valitud, on osalenud, on olnud välisasjade komisjoni aseesimees, olnud ka osaline NATO fraktsioon, NATO töörühma liige, nii et seetõttu on ta väga hea kandidaat ja ka selle komisjoni juhatus on sellega nõus olnud. arvestades seda, kuidas on, siis me loodame äh, et Ahved ähm, hindab või arvestab ka väikesemate fraktsioonide õigust olla esindatud äh, komisjonide juhtorganites ja seetõttu esitame proua Grigule. suur aitäh! ka proua Grigule täidab äh, kõlblikkuskriteeriumid, ta on selle komisjoni liige, on esitanud finantshuvide deklaratsiooni. kas on mingisuguseid teisi ettepanekuid, härra Breide? aitäh, härra esimees, Rahvapartei nimel ma tahaksin härra Plenkovitši kandidatuuri üles seada, ta on Horvaatiast parlamendi liige, ta on äh, olnud tegev äh, diplomaatias, ta on töötanud ka oma riigi alalises esinduses Brüsselis ta on enne seda juhtunud, juhtinud äh, Horvaatia Euroopa Parlamendi segakomiteed, nii et me sooviksime tema kandidatuuri toetada. aitäh, kas on mingisuguseid täiendavaid ettepanekuid? paistab, et mitte. olen kontrollinud härra Plenkovitš täidab samuti kriteeriumid, ta on samuti esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni, ta on selle komisjoni täisliige ja täidab seega äh, kõlblikkuskriteeriumid. seega äh, läheme praegu salajase hääletuse peale, olge palun nii kenad ja jagage välja hääletusnimekirjad. aa, me teeme selle elektrooniliselt, selge, teeme elektroonilise hääletuse, kas kõigil on hääletuskaardid kaasas? And do you have the names printed in on that? Plenković and uh, Grig. Plenković ja Grigule. Yeah, but it must be herein that they can vote. It's a secret ballot. Otherwise we have to use the paper. ja loomulikult on roheline on kandidaat üks ja punane on kandidaat number kaks. hea küll me ei tee seda mitte nimedega ekraanil, me saame seda teha nii, et punane on Grigule, vabandust, ei, roheline on Grigule, punane on Plenkovitš ning valge silt on erapooletu. vabandan, kuid kõneleja ei kasuta mikrofoni. proua Grigule esitab EFTD tema kandidatuuri esitatab äh, EFTDD, härra Plenkovitši esitab EPP ehk Rahvapartei. Grigule on siis rohelise Silja Blankovitš äh, punasega. päevakorraline küsimus ja taas vabandab tõlge, ahah ma mäletan, et äh, midagi taolist on varem püü-, püüdud teha viis aastat tagasi härra Rivera, et mürda de Hondi süsteem EBB. mul EFD suhtes ei ole mulle mingisugust äh, er- äh,, probleemi, aga kui me rikume seda ühe fraktsiooni suhtes kui teise suhtes ja on väga mm, ebatavaline, et äh, murtakse de Hondi kokkulepet, siis me saame seda reeglit äh, Äh, seda reeglit rikkuda, aga teinekord, kas esimees te võiksite selgitada, miks läheb? nagu öeldud, uus esimees ei tea mitte midagi. nii lihtsalt on, eks ju. aga ma arvan, et see juhtus juba mitu, seda on juba mitu korda juhtunud äh, ka nende päevade jooksul ja kui on vastaskandidaate, siis mina seda demokraatia reeglite kohaselt takistada ei saa aga härra Fleckenstein tahab esindada oma seisukoha. võib-olla, et on terve hulk kokkuleppeid sõlmitud. kõik, mis mina tean, on see, et kodukord ütleb, et ettepanekud esitada võib ja kui inimesed kandidaadiks äh, saada tahavad, siis neil on selleks ka õigus. ma tahan lihtsalt öelda oma sõbrale, et selleks, et igasugust väärdimõistmist äh, vältida, et sotsialistid ja demokraadid on alati valmis. ja see ei tööta mitte ainult sotsialistide puhul nii. So, let, let's vote. niisiis, hääletage. hääletus on avatud people. There are 70, 74 ECR has one extra, too many votes. We are 71. ECR has too many votes. One is voting for ECR too much. liiga mitu häält on äh, konservatiivide poolt, üks hääl on liige. me oleme peatanud hääletuse. kõik fraktsioonid peavad kontrollima, kas neil on pi-, õige hulk inimesi. ma olen, ma olen aru saanud, et konservatiive on üks liiga palju, kas veel? veel kaks tükki on liiga. So the EPP has twenty one votes, please check. EPP-l on kakskümmend üks häält, palun kontrollige. Te ECR üksteist, Aldel seitse, QL viis, rohelistele viis, EFTD-l kolm äh, ja individuaalkandidaatidel viis häält. võib-olla võiksid koordinaatorid seda nüüd üle kontrollida? kas sellega oleme ühele poole saanud, kõik fraktsioonid on korrektselt asjad paika saanud, proovime uuesti. Nonii, alustagem uuesti, hääletus on avatud. seitsekümmend neli liiget Äh, on hääletanud, aga komisjoni kuulub ainult seitsekümmend üks liiget. meil on jätkuvalt kaks inimest liiga palju. kes hääletanud? kõik, kellel ei ole õigust hääletada, peab oma hääletamiskaardi välja võtma nüüd. meid on jätkuvalt üks liiga mitu üks veel. Which group? Have everyone mis fraktsioon, kas kõik on kontrollinud? Hmm? Don't forget the members of the bureau. Yeah, but uh, part of it, the members of the bureau. juhatuse liikmed on samuti fra äh, fraktsiooni liikmed või selle komisjoni liikmed, et järelikult see on. okei okay,, nüüd on korras, nüüd hääletagem palun Now the people are leaving no.. nüüd paistab, et inimesed lahkuvad. ma ei saa aru, mis siin toimub. niisiis. kuuskümmend kaheksa, kolm tükki on veel puudu. aga siiski mitte. lõpetame hääletuse proua Grigule sai üksteist häält härra Blankovitš nelikümmend kuus häält. härra Blankovitš, kas te olete valmis hääletustulemust aktsepteerima? jah, suur tänu. siis olge kenad, tulge võtke sinised. kas nüüd me kes ka maha? kas kes on? confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben nun Tagesordnungspunkt Nummer 3. Sellega jõuame päevakorra kolmanda punkti juurde. Aasta lõpuni toimuvate ürituste kalender. Meil on veel kaks neljapäeva alles, mis ei ole minu arvates väga hea. See tähendab, et meil saab olema suhteliselt tühi saal. See on vaid kahe neljapäeva hommikud, ma arvan, et meil praegu ei õnnestu asi ära lahendada, aga palun sekretäriaadil asjad paika saada järgmise aasta jaoks, nii et kui meil on koosolekud nädala alguses, ei ole meil vaja neljapäeva hommikul koosolekuid korraldada, sest meil oleks palju keerulisem oma valijate juures suhelda ja, ja tegutseda. kui me saaksime oma koosolekutega enne neljapäeva hommikupoolikut hakkama saada, siis saaksime omaenda päeva, äh, omaenda kalendri paremini paika. Teil sekretäriaadis on terve nädal siin, aga meie peame tege-, töötama ka oma valijatega, kelle juurde me peame tagasi pöörduma, nii et ma saan aru, et sekretäriaadil on üsna erinevad kohustused, mille peale nad mõtlema peavad, aga palun, kui te saaksite sellele tähelepanu pöörata. ma tean, et tänavu aastal midagi teha enam ei ole võimalik, aga järgmiseks aastaks katsugem seda meeles pidada kas saate heaks kiita praegu välja pakutud kalendri, kas on keegi vastu? ei, sellel puhul loeme selle heaks kiidetuks. siin jõuame nüüd neljanda päevakorrapunktini, keelerežiim. kui me kasutame režiimi sõna, siis võib see tekitada vääritimõistmisi arvestades seda, missuguses koosseisus see komisjon töötab, siis ei ole meil keeli malta ega soome keelt. Äh, muus suhtes kõik ametlikud keeled on esindatud. kas on mingisuguseid vastuväiteid sellele? loomulikult peame seda teemat uuesti arutama, kui koos äh,, koosseis muutub aga ma arvan, et kui vastuväiteid ei ole sellele keelerežiimile või keelte esindatuse äh, nimekirja, siis me loeme selle ka kinnitatuks, aitäh! sellega jõuame koosolekuteni, mis toimuvad enne suvevaheaega, tõenäoliselt kohtume Strasburgis, mis päeval, tõenäoliselt neljapäeval järjekordne koosolek, ei, niisiis, neljapäeva hommikul. lisaks sellele ma arvan, et järgmine normaalne koosolek, tavakoosolek koos toimub septembris. ma tahaksin nüüd paluda koordinaatoritel mõelda selle peale natukene, aga ma arvan, et kolmapäev tõenäoliselt üheksa viisteist võiks toimuda laiendatud juhatus. kui me suudame jõuda sellisele kokkuleppele, et me saame juba midagi otsustada sellel koosolekul, siis see oleks väga-väga tore. selle asemel, et loobuda lihtsalt nendest äh, raportite koostamise koosolekut, äh, kohustustest, mis meil on Ukraina, Moldova ja muu, sa-, tegeleda sellega enne suvevaheaega, samuti eelarve küsimus, me peame hakkama tegema ettevalmistusi, et neid raporteid inimestele määrata. kui koordinaatorid võiksid kolmapäeva hommikul äh, kokku saada ja teha otsuseid, nii et kolleegid saaksid hakata tööle juba enne suvevaheaega. suur aitäh, ilusat päeva ja tänud osalemast!